kahekümne neljanda aprilli protokoll on välja jagatud, kas on märkusi? ei ole, siis on protokoll käesolevaga heaks kiidetud. kolleeg Blokland, palun. voorzitter. Koning, koninginnedag in Nederland is het. suur tänu, härra president kuninganna pidu leiab Hollandis aset iga aasta, see on suur rahvapidu, me oleme endiselt äh, šokis, me avaldame kaastunnet äh, omastele ja ma tänan, et te saatsite parlamendi nimel kaastunde avalduse kuninganna Beatrixile. suur tänu, kolleeg Blokland, austatud äh, kolleegid kolmekümnendal aprillil kaks tuhat üheksa võttis äh, Euroopa Kohus vastu otsuse kohtuasjadest C kolm üheksa kolm murd null seitse, mis puudutab Itaalia Vabariigi Euroopa Parlamenti ja kohtuasjast C üheksa murd kaheksa äh, Benjamo Toniki Euroopa Parlament. otsustati järgmist, otsus äh, kaks null null seitse murd kaks üks kaks üks Euroopa Parlamendi otsus kahekümne seitsmendast maist kaks tuhat seitse, mis puudutab Benjamin Toniki